ning minuni on jõudnud ka nõukogu esimese lugemise seisukoht ja põhjendused ning samuti komisjoni seisukoht, mis puudutab Euroopa eh, Komisjoni ja parlamendi arvamust Euroopa kultuuripärandi märgise kohta ning homme algab siis tähtaeg mis lõpeb, mis algab siis kuueteistkümnendal septembril, aga nüüd läheme me Valgevene äh, küsimuse juurde ning äh, ma annan sõna härra Romevõi Ruedale, ma annan sõna presidendile. Euh, kõigepealt äh, proua Veronique Kaiserile. vabandust, et ma istungit katkestan, kuid ma tahtsin enne, kui me läheme Valgevene küsimuse juurde, käsitleda ühte teist äh, küsimust Rafanašadi arva- äh,, Rafanašadi asja. see puudutab süürlast, kes eelmisel nädalal vahistati. ta oli haige ja pärast vahistamist on ta jäljetult kadunud ning äh, seetõttu peame me president Buzekile südamele panema, et ta aitaks seda isikut otsida, kuid kadunud inimesi on äh, muidugi väga palju ja kui me seda äh, asja nüüd suure kella külge ei pane, siis tõenäoliselt ta tapetakse. aitäh! nüüd lähme aga küll Valgevene küsimuse juurde ja Lees Belatski inimõiguste kaitsja äh, vahistamise küsimuses ja ma annan kõigepealt sõna härra Roome, Roomeväe Iruedale. aitäh, on äh, tõesti aeg rääkida Valgevenest ja me peame veel kord äh, väljendama seda muret, mida me tunneme selle pärast, et Valgevenes on inimõiguste kaitsjate olukord nii halb. ühest küljest on mul väga hea meel, et me oleme suutnud kokku leppida ühises resolutsiooni tekstis ja selles, et me rõhust, rõhutame seda, et Valgevene võimud on ära kasutanud rahvusvahelise koostöö vorme, mitte ainult seda, mis puudutab pangandusinfo ähm, vahetamist, vaid nad kasutasid ära ka koostööd Leedu võimudega ja nad saavutasid täieliku kontrolli vabaühenduste ning demokraatliku opositsiooni üle Valgevenes see tuleb hukka mõista. ja me kahetseme, et äh, nii Poola kui Leedu finantsasutused äh, andsid abi, mida nad andsid, kuid ühises resolutsioonis tuleb hukka mõista ka Šotimaa panga ja teatud teiste Euroopa panga äh, tegevus, sest nad on aidanud Lukašenko režiimi vaatamata Euroopa Liidu sanktsioonidele. see on äärmiselt tõsine kuritegu ja on tõsi, et nad lõpuks äh, suutsid ka ise oma tegevusele anda hinnangu, kuid ikkagi kutsume üles kõiki Euroopa panku ja kõiki finantsasutusi lõpetama igasuguse finantsabi andmise Valgevene võimudele. ma tuletan seda teile praegu meelde, sest mul on võimalus äh, praegu kõnelda. ning äh, palun siis käsitleda seda riiki kui diktaatorlikku riiki. aitäh! aitäh nüüd härra Tänak üheks minutiks, härra president Valgevene olukord on tõesti põlastusväärne. möödunud on kakskümmend aastat sellest, kui endine Nõukogude Liit kokku varises, kuid Lukašenko on ikkagi alles ning Euroopa äh, peab äh, sobivaks äh, brutaalse jõu kasutamist ja tagakiusamist, mis langeb osaks dissidentidele ja meie ei saa seda taluda. Minski režiimi käitumine eelmisel aastal valimiste järgselt oli samuti kahetsusväärne ja põlastusväärne ning minu fraktsioon ECR arvab, et Euroopa Parlament peab jälgima kõiki endiseid Nõukogude Liidu riike ning tagama, et seal saaks valitseda demokraatia, et need riigid võiksid kuuluda Euroopa perre, kuhu nad tegelikult õiguspäraselt kuuluvadki. see, mis juhtus pärast valimisi, näitab, et Valgevene rahvas on selliseks demokraatlikuks üleminekuks valmis. Euroopa Liit peab välja saatma selge ja ühtse signaali ning ECR kui fraktsioon leiab, et me peame jätkama läbirääkimisi demokraatliku opositsiooniga ja tugevdama ühise vastutuse kontseptsiooni samuti on vaja sihtmärgistatud sanktsioone režiimi vastu, mis käitub diktaatorlikult, seda olukorda ei tohi sallida. me peame külmutama igasuguse finantsabi sellele režiimile, kuni kõik, kes on ebaseaduslikult kinni peetud, näiteks nagu Alessio Bialatski või teised opos-, opositsiooniliidrid, ajakirjanikud või muud isikud vabastataks nende vastu tuleb tagasi võtta, tuleb tagasi võtta ka nende vastu esitatud süüdistused. Euronesti parlamentaarsel assambleel seda küsimust äh, ka arutati. tegelikult ei ole ju Valgevene lihtsalt äh, Lukašenko, aitäh. aitäh, sõna saab härra Palekis, Paletskis. suur aitäh, härra president. president Lukašenko on vastu võtnud otsuse millega vabastatakse üksteist poliitvangi, kes mõisteti süüdi pärast üheksateistkümnenda detsembri sündmusi. tõenäoliselt ei ole see otsus juhuslik, sest see langetati täna, mil meie arutame Ales Bialatski vahistamist puudutavat resolutsiooni ja samuti äh, toimub siis Euronesti Parlamentaarse Assamblee esimene koosolek. tegemist on muidugi kiiduväärse sammuga, kuid kahjuks ei ole see piisav. me peame sügavalt hukka mõistma vabadusvõitleja Ales Belatski arreteerimise fakti ning tuletama Valgevenele meelde, et äh, dialoogi uuendamine Valgevenega on võimalik ainult siis, kui kõik poliitvangid vabastatakse ja ühiskonda rehabiliteeritakse. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad parandama ja koordineerima olemasolevaid mehhanisme, mille abil kaitsta isikuandmeid õiguslikus menetluses, kui äh, me räägime mittedemokraatlikust riigist. ning äh, ma kutsun Valgevenet üles äh, vastama komisjoni ettepanekule ning äh, hakata vähendama ka viisatasust, aitäh! We... president, see ei ole esimene kord, mil me siin kojas mõistame hukka Valgevene režiimide poolt inimõiguslaste allasurumine Ehm, väärikus, inimõigused äh, ja äh, muud sarnased nähtused äh, on midagi, mida Lukašenka režiim ei austa, aga nüüd kasutatakse karistusseadustikku hirmutamiseks ja seda kasutatakse ka Bialatski puhul, kes on inimõiguslasest aktivist, kes juhib Vjasna inimõiguste keskust ja kes vahistati neljandal augustil härra president, eh, palun, kas te võiksite veidi aeglasemalt kõneleda? on eh, täiesti selge, et režiim vaatab, kui kaugele saab minna eh, inimõiguste rikkumisel ja inimõiguste mahasurumisel. kui me ei kasuta enam rangeid sõnu ja kui me vaatame rahulikult pealt, kuidas äh, Äh, alla surutakse inimõigusi, äh, siis äh, me allume Lukašenka režiimile ja meie lõpp on lähedal. meie oleme need, kes kaotavad ja režiim võidab ja seetõttu me peame midagi ette võtma selle ebaõigluse vastu ja tegema rohkemat kui see, mida me oleme varem teinud. me peame mõistma hukka selle fakti, et Ehm, alles Bielatski vastu kasutatakse neid andmeid, mida Poola ja eh, Leedu eh, finantsasutused on eh, Valgevenele esitanud kahepoolsete lepingute alustel. Äh, mina ei saa Poola nimel kõneleda, Leedu nimel äh, saan aga öelda Leedu kodanikuna, et mul on väga kahju äh, sellest, mis on juhtunud. aga sellele vaatamata ei võta see Valgevene ametivõimudelt ära nende kohustusi. me ei tohiks lasta tekkida muljele, et Valgevene ametivõimud saavad puhtalt sellest loost pääseda. alles Bielatski tuleb vabaks lasta ja see tuleb saavutada, aitäh! suur aitäh, härra Tonskis ja nüüd saab äh, sõna härra Preeda. suur aitäh, lugupeetud president. eilsed ajalehed teatasid, et äh, äh, Valgevene riigi valuuta väärtus vähenes neljakümne protsendi võrra kriisi kontekstis. ajalehed aga ei maininud seda, et äh, äh, Valgevenes on plaanimajandus, mis on hukule määratud. ajalehtedes ei räägitud ka sellest, et äh, plaani majandusega käivad totalitaarses režiimis kaasa repressioonid. ja äh, härra Bielaski juhtum on äh, viimane näide nukratest äh, inimõiguste rikkumisest, mida meie parlament siin on hukka mõistnud. me kutsume üles härra Bielaski koheselt vabandama, härra Bielaski on Valgevene inimõigusorganisatsiooni juht ja me tahame, et keelustataks ka see artikkel karistusseadustikus, mis keelustab Valgevenes osalemise registreerimata ühingutes me peaksime äh, külmutama äh, nende inimeste varad, kes selle juhtumiga on seotud. suur aitäh ja nüüd äh, kuulame fraktsioonide nimel kõnelejad ära. kõigepealt saab sõna Rahvapartei nimel härra Soogor. kõnelejal puudub mikrofon. alustage palun uuesti, ütleb president. suur aitäh, lugupeetud president. härra Bielatski tegevus on olnud suurepärane selleks, et aidata kodanikuühiskonnal tekkida ja me peame julgustama teisi inimesi ja teisi organisatsioone sama julged olema ning me peame sundima Valgevene režiimi inimõigusi austama, aga äh, mis tahes hirmutustegevus toimub äh, diktaatorluse kontekstis ja eesmärgiks on ähm, inimõiguste kaitse nende tegevuses lämmatada. me peame Euroopa Liiduna tegema Valgevenele selgeks selle, et nad peavad austama demokraatia ja inimõiguste põhimõtteid ja ilma äh, selle eesmärgi täitmata ei äh, saanud oodata ka Valgevenelt Euroopa-poolseid järeleandmisi. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra äh, lugupeetud president. Valgevene rikub kogu aeg äh, inimeste inimõiguseid kahe tuhande kümnendal aastal toimusid detsembrikuus ebaausad presidendivalimised ning äh, mitmed äh, nendel valimistel osalenud isikud said äh, väga pika vanglakaristuse ning nende hulgas on ka presidendikandidaate. Valgevenes tuntud inimõiguste aktivist Aless Bialatski on samuti kannatanud selliste repressioonide käes, kuid talle osaks langenud on ainult üks näide Valgevene vastutab samuti inimõiguste täitmise eest, ta peab näiteks lubama inimestel koosolekuid pidada ja meelt avaldada ning vabalt suhtlev, ennast vabalt väljendav ühiskond ei ohusta kuidagi demokraatlikku riigikorda. Valgevene peab jätkama, Euroopa Liit ei tohi jätkata läbirääkimisi Valgevenega enne, kui kõik poliitvangid on vabastatud ja enne, kui on taba- äh,, tagatud, et kõigi inimõigusi ja kodanikuvabadusi ka austatakse, aitäh! on behalf suur aitäh ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna härra Gebrandi. suur aitäh, lugupeetud president. ma äh, tulin äsja Euronesti äh, peaassambleelt tagasi ja nagu te teate, siis see kohtumine äh, toimus ilma Valgevene kolleegide kohaloluta. sellest on kahju Euronesti protsessi silmas pidades, aga Äh, tegemist äh, on eriti suure ähm, mm, äh, tegematajätmisega just Valgevene kodanikke silmas pidades, aga selline on otsus, millele president Lukašenko jõudis. mõned nädalad tagasi ütles Lukašenko, et ta vabastab kõik poliitilised vangid ning loob ümarlaua Valgevenes. me ootame, et härra Lukašenko need lubadused ka täidaks. igal juhul ei ole Alesse Bialatski veel vabaks lastud. see parlament siin püüab pidevalt avaldada survet president Lukašenkole ning ma loodan, et me seda ka tulevikus teeme, äh, senikaua kuni leiavad aset positiivsed äh, muutused, aga riiki isoleerida ei tohiks, me peaksime äh, Valgevene rahvale sõbrakäe ikkagi ulatama, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna ECR fraktsiooni nimel härra Pielen. suur aitäh! Äh, lugupeetud äh, president. społeczności międzynarodowej. dodatkowe zaniepokojenie budzi niechlubny fakt zaangażowania w sprawę polskich i litewskich organów ścigania. suur aitäh lugupeetud president mis äh, puudutab Aleks Bialatski inimõiguste rikkumist, siis tegemist on äärmiselt räige rikkumisega ja mitte esimesega. see näitab seda, et Valgevene valitsus on väga kaugel sellest, et täita Euroopa Liidule omaseid äh, inimõiguste alaseid nõudmisi. Euroopa Liit peab omalt poolt rangelt nõudma, et poliitiline olukord Valgevenes paraneks. Lukašenko peab vabastama Belatski ning ka kõik teised poliitvangid ning tagasi võtma nende vastu esitatud süüdistused. inimõigusi ja kodanikuvabadusi tuleb austada kõikjal, ka Valgevenes, ning äh, lisaks äh, tuleb äh, lubada meelt avaldada kõigil. Valgevene vastaseid sanktsioone või ähm, muid meetmeid tuleb kindlasti tugevdada ning tuleb vastutusele võtta need, kes vastutavad Bjalatski arreteerimise eest, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Vergia äh, kuue fraktsiooni nimel suur aitäh, lugupeetud president. inimõiguste eest võitlejad eh, ning eriti Prantsuse Inimõiguste Liiga eh, on see, kelle nimel ma räägin ja ma räägin ka parlamendisaadikuna ja ma olen väga mures selle üle, et eh, Ales Belaski on vahistatud, tegemist on kolmanda sarnase resolutsiooniga Valgevene teemal alates selle aasta algusest võidakse arvata, et me äh, suuname oma tegevuse ainult ühele riigile, aga kui vaadata seda, äh, kuidas Valgevenes äh, inimõiguste eest võitlejaid rünnatakse, on olukord väga tõsine. Alex Beletski juhitavat organisatsiooni ei ole ametlikult riigis registreeritud ja nüüd on selle ühingu varad äh, omistatud riigi poolt ning äh, härra Bialaskit süüdistatakse suuremahulises finantspeetuses. aga meie äh, abi Valgevene kodanikuühiskonnale on saanud õõnestada ja seda õõnestustegevust on teinud Valgevene valitsus. Poola ja Leedu äh, kohtuametid äh, andsid äh, Valgevenele informatsiooni härra Bialatski äh, rahaliste seisude kohta kahepoolsete lepingute alustel ja ma arvan, et me peaksime Euroopa valitsustele survet avaldama selles osas, et selliseid asju enam tulevikus ei juhtuks. me peame tegema omalt poolt kõik selleks, et aidata kaasa härra Bialatski vabastamisele. ja härra Posselt, palun järgmine härra Posselt, härra president, meie nõuame härra Belatski vabastamist ja me nõuame ka tugevdatud äh, abi demokraatlikule opositsioonile ja vabale meediale Valgevenes. ja loomulikult me nõuame ka, et äh, sealne süsteem vahetuks ja riik muutuks demokraatlikumaks. me ei tohi praegu jällegi viivitada, me ei tohi pöörata oma pilku kõrvale, nii nagu Põhja-Aafrika olukorra puhul on äh, olnud tegu on Euroopa viimase diktatuurirežiimiga ja juba viimasel ähm, ametiperioodil ka kolleeg ähm, Tess toetas meie võitlust ja me võitlesime selle eest, et et visataks kõiki äh, poliitilisi teemasid ühte äh, potti ja idapartnerluse on on äh, nüüd rohkem diferentseeritumalt lähenetud ja see on väga hea ja ma tänan ka seda, et kahe tuhande üheksandal aastal eesistuja ka viis läbi meie partnerluspoliitikas selle diferentseerituma lähenemise riikidele. ja ma loodan, et Poola eesistumise ajal ka väga äh, pädevalt jätkatakse sellise idapartnerluse ülesehitamist, sellepärast Valgevene ei ole demokraatlik riik Valgevene on diktaatorlik riik ja me peame tegema eh, kõik selleks, et Valgevenes tagada demokraatlike arengute edasiminek. suur tänu ja nüüd proua Kering-Terda Odenberg, palun. suur tänu, härra president. härra Ales Bielatski vahistamine neljandal augustil Minskis näitab veel kord, kui kehv on inimõiguste olukord Valgevenes härra Ales Beljatski oli inimõiguste kaitse ja aktivist. tema töö oli väga oluline paljude kodanike õiguste kaitse jaoks tema koduriigis. ja seetõttu, et teda nüüd süüdistatakse finantspettuses, on täiesti vastuvõetamatu. sellised süüdistused mitte ainult ei õõnesta Valgevene kohtusüsteemi, vaid kodanikuühiskonda Valgevenes laiemalt ja me ei tohi unustada, et härra Bielatski juhtum on vaid üks paljudest Valgevenes. me teame, et sealne režiim on äh, oma repressioonides keskendunud äh, inimõiguste kaitsjatele, kodanikuühiskonna aktivistidele ja mina kutsun üles ähm, härra Bielatskit kiiresti vabastama ja samuti parandama inimõiguste kaitsjate olukorda Valgevenes. suur tänu, proua Keringer ja nüüd proua Jäätenmäki, palun! see pole esimene kord, kus me räägime Valgevenest ja kahjuks ka mitte viimane kord. mitte viimane kord, kus peame rääkima inimõiguste alasest olukorrast Valgevenes. Aless Bialatski küsimus valmistab meile erilist muret, sest see on üks näide väga pikas inimõiguste rikkumise reas härra Bialatski, kes on Inimõiguste Keskuse juht on pidanud väga pikka aega kannatama Valgevene võimude käes, on pidanud kannatama väga ränka kohtlemist. ma kutsun üles nõukogu ning Euroopa Komisjoni ja samuti proua Catherine Ashtonit, kes on äh, meie kõrgetasemeline esindaja, astuma samme selleks, et mõistetaks sügavalt hukka Valgevenes toimuv inimõiguste rikkumine ning äh, et toetataks inimõiguste kaitsjaid Valgevenes. veelgi enam, ma kutsun üles Valgevene võime vabastama kõik poliitvangid ning austama rahvusvahelisi inimõiguste alaseid standardeid, aitäh! suur tänu, proua Jäätelmägi ja nüüd kolleeg Maštalka, palun! president, lugupeetud daamid ja härrad! Need, kes äh, üritavad äh, tänapäeval inimõiguste kaitset äh, tagada Valgevenes väärivad toetust ja ma arvan, et ka Euroopa Liit peaks hukka mõistma igasugused inimõiguste rikkumised. ka mina loodan, et äh, seadused on inimlikud ja et neist ka kinni peetakse. kuid siin on tegu ühepoolse lähenemisega. eelmisel aastal toimus äh, konflikt ka Iisraeli valitsuse ja, ja humanitaarabi kolonni vahel. nüüd samuti me teame, et ähm, ka teistes riikides on inimõiguste kaitsjad, oma kodanikuühiskonna õiguste eest kaitsjad äh, sattunud ka relvastatud konfliktidesse. ning Liibüa äh, sõjas me teame, et äh, sajad kodanikuühiskonna liikmed said surma me ei tohiks jätta muljet, et tegu on vaid äh, kampaaniaga Valgevene režiimi vastu, väga palju on probleeme ka teistes riikides, ma toon veel kaks äh, kommentaari. ÜRO äh, inimõiguste deklaratsiooni ei, võeti vastu inimõiguste deklaratsiooni viiekümnendal aastapäeval ja selle preambula eeltekstis on oli samuti eh, tähelepanu pööratud nendele olulistele probleemidele, mul on väga kahju ka, et täna ei ole piisavalt eh, inimesi siin kohal. ja härra Posselt esitab teile sinime-, eh, sinise kaardi küsimuse, kas härra Mastalka, te vastate sellele küsimusele? härra Posselt, palun, suur tänu. mul on ainult üks lühike küsimus härra Mastalkale ma ei saanud päris täpselt tema kõnest aru, kas ta soovis kaitsta diktaator Lukašenkot. palun, teil on sõna. mul oleks tõesti väga hea meel, kui me ei toetaks neid äh, topeltstandardeid, mida me kasutame ja et me läheneksime samamoodi eh, kõikidele riikidele, eh, mille probleeme me arutame. veel üks sinise kaardi küsimus härra Predalt. jah, ma pean nüüd ka ootama, kas härra Maštalka on nõus vastama sellele küsimusele. kas te vastate härra Preda küsimusele, härra Maštalka? kas te vastate sellele, jah? suur tänu teisiti kui härra Posselt, kes äh, kolleegilt küsis, kas ta soovib äh, Lukašenkot kaitsta, soovin, mina küsiksin, kas äh, ta soovib kaitsta härra Gaddafit. tänan. ma kordan, et need, kes teda minevikus kallistasid toetasid äh, teda. minul temaga mingit lähisuhet ei ole. jätkame nüüd, härra Liisek. suur tänu, härra president. suur aitäh, tõepoolest Euroopa Liidu piiride lähedal leiavad aset sellised sündmused, mis meile tõesti muret valmistavad. peetakse kinni Bialatski, kes tegelikult püüab äh, ju kaitsta teiste inimõigusi ja kaitsta äh, rõhutud isikute peresid. see on muret tekitav ja me ei saa seda heaks kiita. ma arvan, et Lukašenkoga on väga raske, sellepärast et tema sanktsioneerimine teda eriti ei äh, kõiguta, seetõttu on meil vaja pikaajalist, äh, jätkusuutlikku ja loogiliselt läbimõeldud tegevuskava, mille abil me Lukašenkole ütleme, Lukašenkole ja tema käsilastele ütleme, et me jätame nende nimed meelde, et me mäletame pikka aega, kes ja miks on opositsiooniliidreid vanglasse heitnud. ja mis puudutab neid Poola finantsasutusi, siis äh, ütles äh, Poola peaprokurör, pea, äh, Poola peaprokurör andis, andis Lukašenko režiimile teatud informatsiooni kuid äh, teised Poola ametnikud ja Poola asutused on äh, peaprokuröri tegevuse hukka mõistnud. aitäh! aitäh ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoni vooru juurde. ja kõigepealt härra Kelly. Uh, the arrest and the... Ales Belatski arreteerimine ja vanglasse heitmine neljandal oktoobril on äh, veel üks näide sellest, kuidas Valgevene inimõigusi rikub ja kriminaalõiguslikku süsteemi kuritarvitab. ma arvan, et äh, tegelikult on äh, see võib-olla agoonias viskleva režiimi viimane liigutus, sest me oleme näinud ju, mis juhtus Gaddafiga, lõpuks saab inimestel lihtsalt mõõt täis ja nad alustavad mässu. peale selle kui on olemas selline suurepärane inimõiguste kaitse nagu härra Belatski, kes vahistatakse maksupettuse süüdistusega ja seegi on fabritseeritud, siis äh, on äh, see kummaline. see isik äh, vajaks õiglast kohtupidamist ka siis, kui ta oleks süüdi maksupettuses, kuid ta ei ole selles süüdi ja seetõttu peame kehtestama tähtaja ja selle tähtaja kukkudes kehtestame Valgevene vastu sanktsioonid, vähemalt nii me peaksime tegema aitäh ja sõna saab härra Sarjus Volski. I agree with all those condemnation nõustun kõigiga, kes Valgevene käitumist hukka mõistavad, tõepoolest on kahetsusväärne, on põlastusväärne, et Belatskit niimoodi koheldakse, aga ma arvan, et küsimus ei seisa siin mitte Belatskis, kes on lihtsalt üks inimene. tahaksin tsiteerida Euronesti parlamentaarse assamblee koosoleku protokolli, kus ma olen Valgevene töörühma aseesimees. seal räägitakse just nimelt opositsiooniliidri, liidrite tagakiusamisest, seitsmesajast tagakiusatud isikust, poliitaktivistidest sellest, et pooled neist on saanud reaalse vanglakaristuse. me mõistame hukka jõu kasutamise, mõistame hukka ähvardused kodanikuühiskonna vastu ning palume külmutada igasugune abi Valgevenele, kuni need ebaseaduslikult vahistatud isikud, sealhulgas inimõiguste aktivistid, ajakirjanikud ja teised, on vabastatud ja kuni on tagasi võetud ka nende vastu esitatud süüdistused. meil on vaja muuta süsteemi on vaja muuta mentaliteeti, ainult ühe inimese vabastamine tegelikult ei lahenda mitte midagi, kuid samas tuleb lahendada ka selle ühe inimese asi. Lukašenko muidugi mõned vabastab, aga selle eest paneb kinni mõned teised, nii et tegelik põhjus on kuskil mujal. lubage mul teile teada anda ka seda, et Euronesti Peaassamblee ei saa seda resolutsiooni heaks kiita, sellepärast et tegelikult peame me aitama opositsiooni. kõnelejad katkestatakse kuid kõneleja jätkab. resolutsioon on äh, nõrk, Euroopa Parlament on nõrgalt äh, esindatud, me ei saa siin lihtsalt pidada jututuba, aga tegelikkuses jätta kõik teod tegemata. aitäh, härra Obermeier! suur tänu, härra president! Ähm, inimõiguste kaitsja härra Bielatski vahistamine on äh, väga halb märk ka äh, Valgevene režiimi jaoks ning äh, kummaline on ka see, et äh, Poola ja Leedu ametiasutused andsid kahepoolsete lepingute alusel äh, infot härra Bielatski ähm, konto laekumiste kohta ja selle info alusel sai siis Valgevene äh, valitsus ka vahistada äh, härra Belatski ja nii kiiresti võivadki asjad juhtuda ja seetõttu me peaksime rohkem tähelepanu pöörama, kui me edastame selliseid väga tundlikke andmeid pangakontode äh, kohta välismaale. ma loodan, et äh, Vilniuses ja Varssavis kodanikuühiskond seetõttu mingit lööki ei saanud ja ma loodan, et ka härra Belatski saab õigu-, õiglase menetluse osaliseks, suur tänu ja nüüd äh, proua Pjalaia. lugupeetud president, lugupeetud volinik, ausalt öelda ma ei ole suutnud kokku lugeda, mitu korda me sellel aastal oleme Valgevene ja Lukašenko küsimust arutanud, mitu korda me oleme rääkinud sellest, mida Lukašenko omaenda kodanikega teeb. täna räägime me Ales Belatskist, kes on inimõiguste aktivist, Inimõiguste Keskuse juht. teda ta on kinni peetud ja ta on saanud vanglakaristuse väitega, et ta on toime pannud äh, maksupettuse seoses äh, pangakontodega. kuid tegelikult äh, kogus Belatski raha ju lihtsalt selleks, et pidada üleval oma inimõiguste keskust ja aidata erinevate repressioonide ohvreid. Valgevene on käitunud täiesti ebaseaduslikult ja surunud maha eh, kodanikuühiskonna aktivistide tegevust. Euroopa Liit ei saa seda heaks kiita ning Euroopa Liit eh, peab eh, Valgevene valitsusele seda ka ütlema, aitäh! kiitos! aitäh! ja nüüd härra Soonik. aitäh, ehm, daamid ja härrad! Alets, Aless Bialatski on üks kõige paremini tuntud inimõiguste aktiviste Valgevenes ning seetõttu on üllatav ja häbiväärne, et tema vahistamisel kasutati nii-öelda rahvusvahelist koostööd. see näitab seda, et tegelikult tuleb rahvusvahelisel üldsusel olla väga ettevaatlik ja rahvusvahelise koostöö või rahvusvahelise abi andmise puhul samuti käituda väga ettevaatlikult politseinikud peavad loomulikult tegema omavahel koostööd, aga see koostöö ei saa viia selleni, et kokkuvõttes juhtub midagi ebaseaduslikku või et pressitakse välja informatsiooni poliitilise oponendi kohta, kuid just niimoodi see praegu juhtus. härra Liisek ütles oma sõnavõtus, et süüdi oli Poola peaprokurör ja peaprokuratuur et just nemad andsid äh, vastavad dokumendid ja informatsiooni ja et Poola üldsus mõistis selle tegevuse hukka. jah, me peame kõik kaitsma demokraatiat ja inimõigusi. härra Kaaler, suur tänu, härra president, ma olen täiesti nõus sellega, mida kolleeg Soonik just mainis. ma arvan, et ka riiklike maksuametite poolt võiks ju oodata, et nad oleksid poliitiliselt natukene teadlikumad, kui nad täidavad kahepoolseid lepinguid selliste diktaatorlike riikidega ja ma arvan, et see oli nüüd heaks hoiatuseks kõikidele osapooltele. ja ma loodan, et see on ka nüüd viimane kord, kui me peame sellist arutust ähm, Valgevenes õig-, inimõiguste rikkumise üle, ma loodan, et see režiim varsti saab otsa ja et me saame peatselt rääkida äh, partnerluspoliitikast Valgevenega, et me saame tänu oma partnerluspoliitikale ka Valgevene kaasata öö, oma programmidesse ja et me suudame aidata üles ehitada seal demokraatlikku riiki ja mina leian, et äärmiselt oluline on ka see, et parlament tõesti pöörab tähelepanu siin ka üksikisikute saatusele ja, ja ma kutsuksin üles, et need kolleegid, kes seda veel ei ole teinud, liituksid selle initsiatiiviga, et et ka nemad teeksid kõik selleks, et äh, äh, teavitada ka teisi äh, nende inimeste saatusest, et ka sellega võidelda sealse režiimi vastu. suur tänu, härra Kaaler. ja nüüd volinik, palun, mida teie arvate härra Bielatski saatusest, palun, proua Malmström? lugupeetud president, lugupeetud äh, liikmed, Euroopa Komisjon tunneb tõelist äh, muret selle üle, mis Valgevenes toimub, kuidas seal kodanikuühiskonda ja äh, opositsiooniliidreid ning sõltumatut meediat rõhutakse. härra Belatski juhtum pole esimene ja kindlasti ka mitte viimane ja pole ka viimane juhtum, mida me siin arutama peame. Catherine Ashton, meie kõrgetasemeline esindaja, on mitmel korral rõhutanud seda, kui mures ta on ta on rääkinud sellest, mida ta arvab Valgevene arengutest ning on korduvalt hukka mõistnud rahumeelsete inimõigusaktivistide rõhumise või selle, et sõltumatule inimõiguste keskusele lihtsalt ei anta eh, legaalset staatust. see, mida me täna arutame, on suurepärane näide Valgevenes toimuvast. me nõuame, et Belatski vabastataks, sest ta on eh, aus inimõiguste aktivist, kes etendab kodanikuühiskonnas tähtsat rolli. ta arreteeriti hiljuti täiesti eba, e, õiglaselt ja ebaseaduslikult, talle esitati alusetu süüdistus maksupettuses ning Euroopa Liidu kõrgetasemeline esindaja arvab, et kui me härra Belatski asja sügavalt hukka mõistame, siis võib-olla on selliseid asju tulevikus vähem ning äh, võib-olla äh, võimaldatakse äh, või vähemalt osaliselt võimaldatakse isikutel avada pangaarveid teistes Euroopa Liidu riikides, et nad saaksid sinna koguneva raha abil oma keskust kaitsta. härra Füüler andis eelmisel aastal välja ka asjakohase algatuse, ning ta teeb koostööd äh, demokraatliku ühiskonna esindajatega kolmandates riikides. ning Brüsselis organiseeritakse varsti ka koordineeriv kohtumine opositsiooniliidrite ja demokraatlike esindajatega. seni me aga toetame härra Belatskit ning teisi repressioonide ohvreid Äh, ja sedasama äh, eesmärki väljendas härra Füüler äh, ka Varssavis veebruarikuus. me toetame härra Belatskit, nagu ütlesin, ja toetame ka teisi poliitvange ning repressioonide ohvreid Valgevenes, Valgevenes ja ütleme, nagu teiegi ütlesite, et neid ohvreid on väga palju. me leiame, et poliitvangid tuleb koheselt vabastada ning äh, on äh, tervitatav, et härra Lukašenko soovib korraldada ümarlaua, kus poliitvangide küsimust arutataks. kuid äh, koostöö valitsuse ja poliitilise opositsiooni vahel peab olema tõsiseltvõetav ja selle koostöö eelduseks on see, et kõik poliitvangid vabastatakse ja rehabiliteeritakse. peale selle kavatseme me jätkuvalt avaldada poliitilist survet Valgevenele, et Valgevene jätkuvalt püüdleks selle poole, et austada kõigi inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet ning demokraatliku ühiskonna ähm, alustalasid ja seetõttu arvame me, et tuleb vastutusele võtta need, kes on vastutavad piiranguliste meetmete eest ning kaitsta opositsiooni ja üldsust Valgevenes. Euroopa Liit, liit kavatseb mobiliseerida rahvusvahelist üldsust ka selleks, et me rohkem räägiksime Valgevenes toimuvast. näiteks kahekümne esimesel septembril järgmisel aastal, järgmisel nädalal äh, arutatakse Inimõiguste Nõukogus eh, just nimelt eh, Valgevene olukorda vastavalt resolutsioonile, mille Euroopa Parlament võttis vastu juunis kaks tuhat üksteist, aitäh! suur aitäh, proua Malmström, selle selge sõnavõtu eest arutelu sellel teemal on lõppenud ning hääletame selles küsimuses pärast seda, kui me oleme läbi arutanud veel kaks juhtumit. esimeseks neist on Sudaan, olukord Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niilu soosariigis. annan sõna härra Tšännokile arutelu avamiseks.